Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad, tere hommikust, head kolleegid, tere tulemast meie tänasele välisasjade komisjoni äh, kohtumisele. seitse minutit on kell üheksa läbi ja hakkame pihta. jõuame päevakorrapunkti kolmteist juurde. jällegi on äh, suur rõõm öelda tere tulemast äh, Johannes Haanile, kes on laienemise ja naabruspoliitika volinik ja tema komisjon ongi tegelikult ahvet, nii et tere tulemast siia täna hommikul, tahaksime arutada taaskord ja Johannes Haaniga ilmselt viimast korda, äh, millised on laienemise ja naabruspoliitika äh, portfelli peamised küsimused praegusel hetkel. ma tahaksin alustada, armas Johannes, äh, öeldes suur tänu enda poolt ja meie komisjoni poolt suurepärase äh, koostöö eest ning äh, väsimatute pingutuste eest äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat üheksateist perioodil laabruspoliitika eest seismas. suur tänu teile! With... me ootame konstruktiivset äh, koostööd teie järeltulijaga, kes peab ikkagi veel läbima kuulamise äh, perioodi ja Rahelile igapäevane küsimus, kas kuulamise kuupäev on paigas? Rahel ütleb, et ei ole veel praegu. Äh, selge kuupäeva pole, ütleb esimees, ootame endiselt. volinik Haan, ma arvan, et äh, oleme kõik päri sellega, et pärast ülemkogu oleme praegusel hetkel väga olulisel ristteel, mis puudutab Euroopa Liidu laienemispoliitikat, paljud kolleegid poliitiliste parteide üleselt siin toas Äh, arv, on pettunud sellest, et äh, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga äh, liitumisläbirääkimistega ei alustatud eh, ja paljud meie hulgast arvavad, et tegemist oli halva päevaga, kui see otsus tehti, sellepärast et see näitab seda, et strateegiline visioon puudub ning tegelikult ülemkogu käputäis liikmesriike ainult eh, oli liitumisläbirääkimiste alustamise vastu. tahaksin saata sõnumeid mitmeid, eriti Skopjesse, et me hoiame oma lubadustest kinni ja me ei reeda oma sõpru ja liitlasi nii et ma tahan öelda, et Euroopa Parlamendi president äh, härra Sassoli on juba käinud äh, esimeses välisviisil ja seda Põhja-Makedoonias neljandal-viiendal äh, novembril ja edasi läheb ta Albaaniasse detsembri alguses teisel ja kolmandal. olles seda öelnud, Äh, lõpetame selle kahetsemise ja mõtleme selle peale, kuidas praegustest piirangutest üle olla ning jätkata meie laienemistegevust. sellepärast, et äh, muidu liikmelisus äh, jääb tühjaks sõnakõlksuks ilma sisuta. samuti vaataksime väljakutseid meie laiemas naabruskonnas. Johannes ootab teie vaateid mitte Balkani olukorra osas ainult, vaid ka idapartnerlusriikides, eriti just Gruusia, Moldova ja Ukraina osas ning tahaksime teada ka, äh, milline on idapartnerluspoliitika ümbervaatamise plaan äh, kümme aastat pärast seda, kui rakendama hakati. ja lõpetuseks tahaksin veel rõhutada ka seda, kui tähtis on see, et oleks piisavalt äh, rahastamist ning lahenduste leidmist meie parlamentide, parlamendi eelisõigustega äh, ICI ja e-, IPA on ju teatavasti kaks äh, instrumenti, mis on välispoliitika ja laienemispoliitika jaoks väga olulised ka järgmisel aastatel. nii et tere tulemast veel kord, volinik Haan, meil on kümneni aega seda arutelu pidada ja siis algab strateegiline dialoog äh, ka koos teiega. nii et teil on sõna, volinik, palun. tere hommikust, suur tänu, äh, armas äh, David, tahaksin tänada teid kõigepealt äh, suurepärase koostöö eest viimase viie aasta jooksul väga paljude teie hulgas ning selle eest, et olete aktiivselt tegutsenud ja püüdnud tegelikult meie naabruskonda parendada ja paremaks muuta. tahaksin oma sissejuhatavas sõnavõtus rääkida Lääne-Balkanist, see on praegusel hetkel kõige aktuaalsem teema. kui te lubate, siis äh, väga õigesti viitasite te, härra esimees, et äh, praegusel hetkel olen ma vist teie komisjoni ees äh, viimast korda. kui ma neljateistkümnendal aastal tulin sellesse ametisse, siis oli olukord keeruline, oli president Junckerilt see kuulus väljaütlemine, mida, millest saadi valesti aru mitmelgi moel, et mingisugust laienemist tema mandaadi ajal ei hakka juhtuma ja need, kes tegelikult sisuliselt asjast teavad, ei ole äh, tegemist äh, sellise avaldusega, mis oleks äh, reaalselt rakendunud, aga ilmselt said sellest valesti aru. ja me oleme püüdnud selgelt öelda välja, et tegemist on ikkagi kõikide kuue Lääne-Balkani riigi jaoks reaalse liikmelisuse perspektiiviga, kõikide nende jaoks, kes ei ole veel liikmed ja võtan lühidalt kokku praegu, mida see selge perspektiiv nende riikide jaoks äh, tähendab ähm, viimase äh, viie aasta jooksul, mida on see võimaldanud? esiteks see võimaldas ja seda tegelikult meie Lääne-Balkani strateegia äh, öeldi ka selgesõnaliselt kahe tuhande kaheksandal aastal, et äh, meie poliitika osana saab uus liikmesriik saada liikmesriigiks ainult juhul, kui kõik kahepoolsed konfliktid on enne liikmelisust äh, lahendatud ja seda meile tagati. me arutasime väga pikalt ja laialt selle üle, kas Põhja-Makedoonia oma äh, aastakümnete pikkuse konflikti nime küsimuse üle Kreekaga saaks lahendatud. kokkulepe äh, sõlmiti ka Bulgaariaga, Kosovo ja Montenegro. Äh, kas nemad saaksid üle oma lahtisest piiriküsimusest ja seda kõike Euroopa perspektiivi nimel? meie algselt Veli protsessi äh, järel, mis äh, aastaid tagasi alguse sai, keskendusime regionaalsele arengule äh, vastavate programmide raamis ja Lääne-Balkanil aasta kohta umbes üks miljard eurot meie investeerisime ja me räägime reaalselt investeeringutest, ütlen seda meelega, mitte ei nimeta kuidagi teisiti. ja Berliini programm mis puudutas äh, regionaalset koostööd, äh, tuleks, tuli rakendada ka ühendatavuse valdkonnas, äh, eriti mis puudutab taristut, transporti, aga ka energiaküsimusi ja digitaalvaldkonnas samuti. digitaalvaldkonnas tahaksin öelda, et proua Maria Gabrieliga koostöös saime me rändlusleppes Äh, eda-, edusamme teha niimoodi, et vähemalt andmevaldkonnas äh, said regioonis olulised piirangud maha. Berliini protsessi raames lubasime me ühe miljardi euro ulatuses äh, investeeringuid taristu ja muudes valdkondades, mis aastaks kaks tuhat kakskümmend reaalselt ka niimoodi on me oleme ka äh, noorte äh, osas koostööd äh, intensiivsemaks muutunud ja just tegelenud ka initsiatiiviga, mis puudutab regionaalset majandusruumi. see on viinud sellele, et regioonide vaheline kaubavahendus kaks tuhat kuusteist kuni seitseteist suurenes kakskümmend protsenti, enne seda peab ütlema aastakümneid Äh, kaubavahetus ei elustunud regioonis. aga need esimesed koostöövormid võimaldasid siis tuua ka konkreetseid tulemusi. Berliini protsessi aastapäeva tähistamisel Posumis äh, juulis võtsime vastu algatuse, mis puudutas äh, rohelist tegevuskava selles piirkonnas Äh, töötasime välja ka formaadi, mis erinevate riikide vahel äh, ei ole saavutanud äh, alati mm, kooskõla, kõik ei ole olnud sellega päri, ütleme pehmelt seda, aga teisest küljest on see ikkagi teinud alguse selleks, et meedia esindajad, mitte ainult ajakirjanikud, aga tegelikult ka kõik need, kes meediavaldkonnas tegevad, on, tulevad kokku ja näevad, kuidas sõltumatu ja professionaalne meediatöö äh, aitab ka olukorda riigis parandada. investeeringud regioonis äh, oleme aidanud neid hoogustada ja kaks tuhat kuusteist aastal esimest korda regiooni äh, valitsus ja riigijuhid äh, tõime kokku Sarajevos. see oli midagi täiesti uut sel hetkel, praegusel päeval, tänasel päeval on see täiesti normaalsuse osa. ilma meie äh, vahendamiseta toimub see ju ta juba, väga palju on kahepoolseid äh, valitsuste kokkusaamisi ning meie toetuse alusel on tegelikult see niimoodi edasi arenenud riigipõhiselt on mitmeid asju teile teada, aga mõned äh, tipphetked Albaania on teinud väga äh, suure ulatusega kohtusüsteemi reformi äh,, mille äh,, millest teadmine ja äh, näiteks olemine kehtib äh, igal pool, mitte ainult lääne Äh, Balkanil, siis Kosovoga oleme assotsieerimislepingu sõlminud Bosnia ja Hertsegoviina osas. Äh, oli pärast läbirääkimisi võimalik jõuda sinna, et meie küsimustikele vastati lisaliitumis- või laienemisprotsessi jaoks. aga selleks, et äh, küsimustikule vastata, Äh, oli vaja luua koordinatsioonimehhanism riigis endas niimoodi, et riik saab vastata ühel häälel ja lõpuks see ka õnnestus ning äh, mina näen seda väga olulise edusammuna. Montenegro puhul ja ka Põhja-Makedoonia puhul, Montenegro puhul on see juba lepitud, äh, lõpule jõudnud, Makedoonia puhul ka, on NATO-ga liitumise perspektiiv äh, väga oluline aspekt, äh, oleme neid äh, protsesse juba alganud, ala, alustanud ja esimeste peatükkide avamine on aidanud ka tuua rahvusvahelisi investeeringuid rohkem mõlemasse riiki. nii et pikk nimekiri, mida on kõike juba saavutatud. Te võite nüüd muidugi öelda, et mida kõike ei ole saavutatud, paljut ei ole tõesti saavutatud, pole küsimustki, aga ma Äh, kujutan ette, et ilma sellise väga selge Euroopa perspektiivita ei oleks praktiliselt mitte midagi nendest asjadest, mida ma praegu välja tõin, äh, võimalik olnud. ja nüüd äh, esimestest reaktsioonidest me juba nägime ka, et kuna põhimõtteliselt rohelist tuld ei antud ülemkogu poolt Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga äh, läbirääkimiste alustamiseks, me näeme tegelikult, kuidas meie usaldusväärsus ja kuvand on juba kannatanud selles äh, piirkonnas ja äh, dialoogi taasavasta-, avamine Serbia ja Kosovo vahel näiteks, reformide pidurdamine ning jäikus teiste riikide poolt samasuguseid algatusi kaasa teha just see mitteotsus aitas äh, meie mõjuvõimu oluliselt vähendada ja ma loodan, et see ta soovi nähakse ka rahvusvaheliselt niimoodi, et tegemist on millegiga, mis lähitulevikus ümber vaadatakse niimoodi, et sellest ei saa ajaloolist valeotsust. ma olen alati olnud ja seda meelt ja jään selle juurde kindlaks, et kõik need, kes arvavad, et järgmise laienemise jaoks on vaja meie sisereeglite, menetluste ja otsustusmehhanismide äh, ülevaatamist ja reformimist, jah, see on kõik äh, õige, aga mõlemad asjad võtavad aega ja mõlemad peavad paralleelselt seetõttu aset leidma sest kui kõigepealt teha ainult ühte, näiteks sisereformidele minna ja siis, kui need on äh, kokku lepitud, siis äh, mõtleme selle peale, kas ja kuidas laieneda, siis on nendel äh, riikidel selline perspektiiv, mis kolmekümnendatel sai kokku lepitud ja ausalt öeldes see ei ole mingisugune perspektiiv, mis nende jaoks oleks mõistlik Euroopa, kes äh, üleilmselt pingutab äh, selleks, et multilateraalsete kokkulepete äh, väärtust tõstatada ja hoida, kus me oleme tegelikult ka esirinnas selle mitteotsusega seoses praegusel hetkel me kandsime tugevaid kaotusi, sellepärast et usaldusväärsus on äh, Euroopa Liidu A ja O ja praegusel hetkel ei ole seda alal hoitud. sest et me oleme öelnud, et laienemine saab toimuda siis, kui kriteeriumid on täidetud või kui need on isegi äh, juba rohkem kui täidetud, me ei pidanud oma lubadusest kinni ja ma loodan, et seda mm, otsust vaadatakse üle ja parandatakse. ja tähelepanu, äh, liikmesriikide lõviosa äh, olid ikkagi sama meelt, nimelt, et tuleb läbirääkimised äh, alustada. me peame äh, vaatama, et äh, ei tekiks võimuvaakumit, sest iga vaakum lõpuks täidetakse ühel või teisel moel ja sellepärast on oluline mõelda selle peale, kuidas me selle olukorraga ringi käime ja diskussioon on oluline kriitiliste liikmesriikidega praegusel hetkel ja sellest sõltumatult aga on minu arust tähtis, et me toetame majandusarengut regioonis sellepärast, et äh, õigusriigi areng sõltub eelkõige majanduse arengust ning äh, seetõttu majandusareng, korruptsioonivastane võitlus ja äh, ülejäänu käib käsikäes. Need on muideks ka eesmärgipüstitused, mis meil tegelikult on olemas meie idanaabrite jaoks ja järgmistel aastatel järgime neid samuti. nagu teate, praegusel hetkel, tänasel, käesoleval aastal tähistasime me kümnendat aastapäeva idanaaberluse alustamisest ja me leppisime kokku kakskümmend saavutatavat eesmärki aastaks kaks tuhat kakskümmend, siin oleme me eh, sisuliselt eh, jõudnud selleni, et eh, need kakskümmend eesmärki on ka meie posi-, partneritelt positiivselt vastu võetud ja rakendatakse ning äh, need äh, sihteesmärgid äh, saame me anda edasi kohe järgmisele, järgmistele kolleegidele aastaks kaks tuhat kolmkümmend, niimoodi, et järgmine otsustajate generatsioon saaks need aastaks kaks tuhat kolmkümmend rakendada. Need riigid saavad niimoodi edasi minna. saan rääkida ka üksikutest riikidest, kui siin huvi on, küsige kui me räägime idanaabruskonnast, siis äh, siin on mõte, et taustal ikkagi edasiareng ja ülesehitus, aga lõunanaabritega on hoopis teine lugu, lõunanaabrite olukord on teistmoodi, räägime hoopis kriisilahendusest pigem, äh, Süüriast Marokoni on siin väga palju äh, heitlikku. ma sooviksin, et siin ja seal saaksime me rohkem stabiilsust rajada. ja järgmistel päevadel räägime pikemalt ilmselt Marokost, aga kui me vaatame olukorda ka Tuneesias, siis me näeme, kui õrn ja killustunud on sealne demokraatlik struktuur selles väikses araabia riigis. ja me peame tulevikus äh, veelgi rohkem äh, oma jõupingutusi panustama sellele, et äh, neid aidata. lühidalt vist ongi minu ülevaade nüüd lõppenud, mis puudutab meie naabrust ning Lääne-Balkani riike. suur tänu teile! ja, Herr Kommissar Hahn, vielen Dank für Ihre Ausführung. härra Hahn, suur tänu teile selle sissejuhatuse eest. ma arvan, et me saime tegelikult laienemispoliitikast ja naabruspoliitikast väga hea ülevaate viimase viie aasta jooksul juhtunust, aga ka nendest kohtadest, kus on olnud pettumust ja probleeme ja eriti just muidugi Albaania ja Põhja-Makedoonia äh, äh, liitumise äh, ärajäämine praegusel hetkel ja kolleegid on kindlasti päri. fraktsioonide koordinaatorite kohtumine leidis esile aset, ütlen teile teavituseks ja me tegime mitmeid olulisi otsuseid seal, kõik raportöörid Lääne-Balkani riikide ja idanaabruskonna riikide jaoks on paika äh, seatud ning ka variraportöörid on juba nimetatud ning praeguse mandaadi jooksul oleme me otsustanud, et meie komisjonis on neli töörühma, üks siis Lääne-Balkani oma, üks idanaabruse oma, üks lõunanaabruse oma ja üks finantsinstrumentide jaoks, nii et äh, siis äh, mis puudutab äh, struktuure, on asjad paigas ja oleme töövõimelised. kui olete nõus, siis võib-olla me ei äh, pea Maroko peal nii kauaks peatuma, võib-olla kolmkümmend kuni kolmkümmend viis minutit äh, aruteluks. ma tean, et paljud kolleegid on juba sõna palunud ja teen ettepaneku, et iga kõneleja saab kaks minutit, niimoodi on Johannes Haanil ka võimalus vastata ja põhjalikult. ja nüüd hakkame fraktsioonidest pihta, nagu ikka, Rahvapartei ja proua Kalniete, palun uh,. Thank you. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada volinik Haani selle suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud Rahvapartei fraktsiooniga ja teie kontoriga. ma kavatsen olla väga emotsionaalne, sellepärast et minu vastutusalaks eelmisel ametiajal oli Lääne-Balkan ja idapartnerlus ja ma tõesti tunnen häbi, kui ma mõtlen tagasi sellele kohtumisele, kui Põhja-Makedoonia saadik tuli ja ma alati ütlesin talle, et lahendage see nime küsimus ja te olete Euroopa Liidus see oli see lubadus, mida ma kordasin ja ma tean, et ka teie ütlesite seda ja paljud meie hulgast. ja see hoop Euroopa Liidu usaldusväärsusele on meeletu. nüüd on kõige olulisem mõelda, mida me saame ette võtta, et seda protsessi jätkata. kui meil on nüüd jälle mingi tippkohtumine, kus kõik Albaania ja Põhja-Makedoonia lootused hävitatakse, see oleks äh, hukatuslik. kui meil on Lääne-Balkani tippkohtumine Horvaatia eesistumise ajal, peame me olema valmis otsuseid langetama. Euroopa vajab seda ja see on määrava tähtsusega regiooni mõttes ning ka Euroopa mõju mõttes selles piirkonnas aitäh, Sandra Kalniet, äh, Tonino Pitsula, sotsiaaldemokraadid nüüd. aitäh, aitäh, härra volinik, et täna siia tulite ja andsite selle ülevaate eelmise ametiaja kohta, mis äh, tõesti on olnud üsna tõhus. me teame seda tõde ju, et Euroopa Liit sellel ametiajal enam ei laiene, aga vähesed suud suutsid ennustada, et mõned liikmed hakkavad lahkuma. püüti tasakaalustada ja kinnitada, et Euroopa ja Lääne Balkanil on ühine tulevik, aga Sofia tippkohtumine näitas, et kõik ei nõustu sellega, need riigid on pingutanud selle nimel Põhja-Makedoonia Prespa kokkuleppega, aga ka Kosovo viisavabastuslepingutega. paraku meie omalt poolt ei ole adekvaatselt reageerinud. Horvaatia on rõhutanud laienemist ühe oma prioriteedina. loodame, et järgmisel kevadel, kui toimub Balkani tippkohtumine Zagrebis, on tulemused paremad. ma viitan teie varasemale seisukohale, et kui me ei toeta stabiilsust, siis toetame me ebastabiilsust, arvestades teie pikaajalist kogemust. kuidas teie näete Euroopa Liidu laienemise tulevikku? kas töötatakse välja uus metodoloogia laienemise jaoks ja kas see uus metoodika kohaldub ka nendele kandidaat, riikidele, kes juba läbirääkimisi peavad, nagu Serbia ja Montenegro. ja lõpetuseks, mis on teie arvates suurim väljakutse? et see poliitika võiks jälle ellu ärata. aitäh, Natali Desoba. suur aitäh, härra juhataja. suur aitäh, härra volinik, selle eh, pika kirjelduse eest laienemise teemal. ma tahaksin äh, omalt poolt esitada küsimusi, kuulsime siis edulugudest äh, ja on ka probleeme, muidugi tahaksin esitada küsimusi Serbia kohta, kuna te ütlesite seda samuti, Serbia alustas äh, liitumisprotsessi ja on alustanud esimese peatükiga, milline on teie hinnang sellele? kas on võimalik kuidagi mõjutada sellist riiki nagu Serbia läbirääkimiste ajal, kas äh, Venemaa mõju Serbias on vähenenud, kas dialoog Kosovoga on äh, pisutki paranenud, kas inimõigused, äh, vähemuste õigused on paremat kaitsmist leidnud ja mida saab teha selleks, et minna õiges suunas edasi kõigi nende reformide ja äh, protsessidega, mida äh, laienemine peaks äh, toetama. Äh, loomulikult te ütlesite, et te peate, et peab üle vaatama. ja minu küsimus on nüüd siis see, et millal komisjon seda teeb, sest praegusel hetkel ei ole olukord sugugi rahuldav. ning äh, mis puudutab nüüd partnerlust äh, Vahemere lõunaosaga, siis seal on ainult kriis kriisi järel, nagu te ütlesite. Äh, aga äh, aga ma tahaks teada, mida te arvate, see, milline on Maroko ja Tuneesia mõju, mina arvan, et see on tugev Äh, arvan, et äh, me peaksime selles osas korraldama uue kuulamise teie järeltulijaga ähm, meie komisjonis, äh, mida saaks me paremini teha selleks, et toetada Tuneesiat? aitäh, rohelised, palun nüüd. Mm, hea komisjon, komisjon. suur tänu Teile, volinik Haan, te rääkisite mitmeid asju, rääkisite usaldusväärsusest, mis on õõnestada saanud, rääkisite sellest, kui tähtis on äh, regionaalset ja majandusarengut äh, toetada. Äh, siis te rääkisite ka sellest, et tekib võimuvaakum, mis on ohtlik. ma tahaksin se seda veel ofensiivsemalt käsitleda. kolleegid rääkisid, et Kosovo ja Serbia küsimuse lahendus sõltub sellest, kuidas me dialoogi saame kiirendada ning kuidas dialoogi saaks reaalset elu sisse puhuda, praegu on asi toppama jäänud. tahaksin küsida, milline on teie hinnang, kuidas Serbia või Kosovo poolelt saaksite te asju tagant kiirendada järgneval ajal, mida Euroopa Liidu poolt võiksid ette näha järgmised sammud ja olin Äh, Kosovos valimisvaatleja ja ikka ja jälle olen kuulnud seal, et äh, mitmetes kohtades seoses sisepoliitilise olukorraga olime liiga pehmed, et äh, meie taotlus korruptsioonivastase võitluse lõpetamiseks ei ole olnud piisavalt agressiivne, et me ei ole rõhutanud seda, et õigusriigi põhimõtteid tuleb järgida ja poliitilise eliiti huvide kanda kinnitamine meedias ja mujal eh, on olnud eh, meie jaoks liiga vastuvõetav eh, ja siin on igal pool surveallikad Hiina, Venemaa, Katar ja nii edasi, kõik on huvitatud sellest, et oma mõjuvõime seal suurendada, kuidas meie saaksime edasi minna Serbia parlamendi liikmetega kohtusin ma eile ja ma olin väga positiivselt üllatunud, kuivõrd läänelikud ja kuivõrd Ähm, meiemeelsed ja kuivõrd positiivselt nad näevad Euroopa Liitu. Äh, neid kutsuti NATO poolt, aga nad rääkisid tegelikult meile seda, et Vene propaganda ja Vene mõjule seisavad nad vastu ja väga aktiivselt. kas Euroopa Komisjoni poole pealt on mingisugune protsess või programm, kuidas Serbiasse, eriti just lääne, vabandust, Venemaa mõju oleks võimalik tagasi tõrjuda? suur tänu, ütleb esimees teised fraktsioonid sõna pole soovinud. ID soovib sõna, palun, härra Mariani. Äh, äh. aitäh, härra volinik, olen teid korduvalt kuulnud rääkimas ajaloolistest vigadest. see on loomulikult teie õigus, aga see on äh, kuid see on ka tavapärane Euroopa institutsioonide reageerimine. mina Äh, fraktsiooniga äh, tunnen hea meelt selle üle, et, et peetakse aeg-ajalt meeles, et äh, Euroopas on suveräänsed riigid, kes võivad aeg-ajalt ei öelda ning võivad aeg-ajalt suruda peale seda, et ühehäälsusest peetakse kinni. mul on hea meel selle üle, et, et härra Macron lõppkokkuvõttes äh, Äh, arvas sama, mida meie partei ehk äh, institutsioonide äh, toimimise kohta ning üks päev peab ikkagi rääkima sellest, kuhu Euroopa läheb, kas seda võib lõputult ähm, laiendada. mul on selles osas kolm, mõned küsimused. kõigepealt see, mis puudutab Türgit kui kaua me klammerdume selle, klammerdume nende läbi rääkimiste külge, kas ei ole aeg lõpetada need ära, sest äh, oleme talunud äh, riigipööret, nii nagu me poleks seda iialgi üheski teises ähm, äh, riigis lubanud. oleme lubanud rünnata kurde ja iga kord saame me pahaseks, aga muudkui räägime edasi. ning Te nõuate, et Serbia tunne, tunnistaks, tunnustaks Kosovo riiki, aga kolm Euroopa Liidu liikmesriiki seda ei tee. miks me kohustame Serbiale, surume Serbiale peale seda, mida me ei nõua oma liikmesriikidelt? ning veel üks punkt Kosovo kohta. võib-olla ma ei kuulnud eh, ühtegi sõna selle kohta, kuidas äh, Eh, Kosovo väed eh, illegaalselt eh, Serbia enklaavidesse tungisid ning käitusid seal moel, mis peaks igavesti ära võtma õiguse kandidaatiks saada. suur tänu, härra Mariani. hea meelega vastaksin. aga täna ma olen lihtsalt juhataja rollis ECR ei ole siin, kas kuuest keegi soovib sõna, ei soovi, siis saab eh, uuesti sõna EPP Mihhail Kaller. suur tänu, volinik, teile tehtud töö eest ning eh, uue portfelli puhul eh, kõike head ja edu. jagan seda arusaama, mida te ütlesite Lääne-Balkani riikide kohta ning me võime loomulikult neid maid Erdogani ja Putini eh, eest kaitsta sei- ja seista selle eest, et me ei jäta neid vihma kätte. olen eh, selle poolt, et institutsionaalsed reformid eh, saavad käia paralleelselt laienemismõtetega, ei pea olema üks või teine, vaid me oleme Horvaatiaga juba läbirääkimistega alustanud ja kaheksa aastat hiljem nüüd Äh, oleme tänases olukorras, me ei räägi sellest, et homseks on kohe vaja midagi ära otsustada, nii et jah, jagan teie arusaama. nüüd, äh, mul oli veel äh, idanaabrite osas küsimus, te teate, et idanaabruskonda kuues riigis on Ukraina, Gruusia ja Moldova puhul kolm riiki siis, kes on ambitsioonikamad oma reformiprogrammidega, minu küsimus, kuidas me saame juba täna olemasolevad programmid Euroopa Liidus eh, samm-sammult ka seal rakendada niimoodi, et nad sellest kõige rohkem kasu saavad ja <clears throat> jõuavad meile lähemale. ning Euroopa Liidu sees ja väljaspool on ikkagi armastatud teema alati, et kas me ei saa näiteks eh, lähedust suurendada sellega, et rändlustasud ära kaotataks. see oleks väike signaal, et Eh, seada, eh, et edastada see sõnum, et läheneme üksteisele, eriti just kasutajatele on see oluline muidugi, aitäh teile! aitäh sotsiaaldemokraatide nimel, nüüd eh, härra Arakovatš on kirjas. suur tänu, härra volinik. kus meil on praegu kaks kahe diktaatori juuresolekul ütles härra Orban, et kui me saame laienemise voliniku koha, siis meeleldi oleme teie teenistuses, et teie eesmärke täita. minu küsimus puudutab naabruspoliitika ja laienemise voliniku ametikohta. kas te arvate, et Orbani valitsus peaks saama selle äh, ametikoha, samal ajal aidates kaasa Türgi rünnakutele Põhja-Süürias, aitäh! mõned tänased küsimused äh, võiks pigem esitada kuulamisel, ma arvan, et Johannes Haan ei vastuta kõikide Ungari poliitika üksikasjade eest, aga nüüd härra Kutšok, äh, Uuenev Euroopa aitäh, suur tänu, et tulite siia ja meie küsimustele vastasite, hoolimata sellest, et kuueteist kuu jooksul kolmandat korda väga paljud riigid on selle poolt, et Põhja-Makedooniaga, Albaaniaga läbirääkimisi alustada. nüüd öeldakse, et ähm, kedagi ei tohiks süüdistada, aga see ei olnud Euroopa auks. me ei taha ju usaldusväärsust vähendada Balkanil, see otsus tuleks niipea kui võimalik ümber vaadata, aga öeldakse, et tuleks reformida ka liitumisprotsessi ja ma ei ole selle vastu, aga küsimus on, mis tingimustel, mis on see ajakava ja kas see reform peaks minema käsikäes ka nende riikidega, kes juba on äh, läbirääkimisi alustanud. kas te võiksite seda teemat veel täpsustada? aitäh, härra Kutšuk. roheliste nimel palun, proua Kriik. aitäh, ka mina tahaksin tänada härra Haani tehtud töö eest nendes valdkondades. ma täiesti nõustun teie analüüsiga, mis puudutas seda otsust, mida ei langetatud nõukogu poolt tõepoolest, see on äh, avaldanud negatiivset mõju kodanikele, ettevõtetele ja tekib ka küsimus, mida tähendab see kogu regiooni stabiilsus silmas pidades. ja minu küsimus on, mida me saame vahepeal teha, enne kui langetatakse uus otsus, et seda positiivset vaimu ülal hoida ja ka selleks, et inimesi kuidagi julgustada neid reforme jätkuvalt ellu viima, et nad teaksid, et meie toetame neid. ma tean, et Serbias tulevad uued valimised, vabandust, Põhja-Makedoonias on uued valimised tulemas. mida teie arvate, millist mõju see võib avaldada tulevikus ja kas te näete, et see võiks avaldada mõju ka teistes riikides? riikides see otsus, et ei alustata läbirääkimisi. ma tean, et arvamused lahknevad, mis on siis, mis on ka need seosed Albaania, Põhja-Makedoonia vahel. mida teie arvate, kas ka neid teemasid nõukogus arutatakse? aitäh, proua Strik. kolmas voor, Rahvapartei härra Kabiljas lugupeetud volinik, suur tänu tehtud töö eest, see on ähm, imeline, mida saavutati. loomulikult alati soovime näha suuremat edu, aga kui te nüüd hakkate tegelema eelarve teemadega, siis ehk te ei unusta ka oma praegust ametikohta ja saate ka seal natukene mõju avaldada, aga ma toetan seda teie kuulsat lauset, et Euroopa Liit peaks eksportima stabiilsust, mitte importima ebastabiilsust ja stabiilsust saab eksportida ainult selle pehme jõuga laienemise kaudu. ja nüüd pärast viimast nõukogu otsust me näeme, et et laienemispoliitika Euroopa Liidus on kriisis. ühelt poolt võib-olla vaat-, mõistame, mis nüüd juhtuma hakkab, aga kui ajalugu vaadata, siis on näha, et kriisiga tulevad alati kaasa ka teatud eelised. sellepärast, et äh, siis me peame hindama, mis on need järgmised sammud, mida ette võtta, et laienemispoliitika oleks ka tõhus seega ma paluksin, et te natukene täpsustaksite, mis on teie ettepanekud järgmisele volinikule, kuidas tuleks see laienemispoliitika ümber vaadata, vältimaks olukordi, kus üks riik saab kõike blokeerida. ja meie jaoks äh, partnerluse küsimus on väga tähtis. ja nagu ka Mihhail Kaaler küsis juba, mida me saame teha et oleks tõesti mingi vahe sees nende kuue riigi vahel. kolm on esiliinil ilmselgelt. kas meil võib olla mingi Moldova, Ukraina, Gruusia jaoks mingi trio strateegia, et need riigid tunneksid, et nad tõesti on edu saavutamas? aitäh, kolleeg Santos, sotsiaaldemokraadid. aitäh. suur tänu. kõigepealt tahaksin õnnitleda voliniku tehtud töö eest ja soovin teile ka tulevikuks kõike head. minu küsimus puudutab viimaseid otsuseid, mida siis nõukogus ei langetatud loodi Põhja-Makedoonia ja Albaania jaoks väga kõrged ootused ja kõigega loomulikult üleöö lõpule ei jõuta. sellele eelneb pikk dialoogiprotsess ja järgneb samasugune pikk dialoogi ja reformiprotsess. Te mainisite neid investeeringuid, mida on tehtud kõikide nende aastate jooksul ja tundub, et äh, tulemusi polegi nagu ette näidata. kui seame ka küsimärgi alla nende kodanike enesekindluse, Euroopa Liidu rolli, seega minu küsimus on, kuidas me nüüd sellest tupikust välja saame, mida me ütleme nendele kodanikele seal riikides? mõningaid reforme, mida seal riikides ellu viidi, olid üsna valulikud, sotsiaalreform näiteks. ja ma tahaksin tõesti aru saada, kas meil on jätkuvalt kavatsus edasi liikuda ühiselt või kas liigub edasi ainult üks riik ja teised jäävad justkui ooteruumi, sest arvestades, mida on öeldud viimastel päevadel, siis jääb mulje, et eh, mõnda riiki hoitakse veel tagasi. ma tahaksin tõesti sellest aru saada, kui Euroopa siin eh, seda rolli ei võta, siis võtavad selle teised riigid, see ei ole meie huvides. aitäh härra Keta, palun nüüd, Renew Europe. aitäh teie sõnavõtu eest ja osalusest. aga kui te nüüd lubate mul ühe märkuse teha, mis võtab küsimuse vormi. kas on võimalik rääkida laienemise tegelikest küsimustest, ilma et me räägiks ka teisest olulisest teemast mis on märksa eh, dramaatilisem. me oleme täiesti teadlikud kõik, kes me siin saalis istume, et Põhja-Makedoonia ja Albaania võivad eh, olla eh, raskustes seoses meie hiljutiste otsustega aga kas me oleme sea-, teadlikud nendest äh, poliitilistest raskustest enamuses liikmesriikides, nimetagem kolme, Rooma, Berliin ja Pariis. kas me tõepoolest võime rääkida laienemisest, ilma et me räägiks meie Euroopa Liidu praegusest olukorrast? Merci, colleagues, we have four speakers left neli sõnasoovijat veel, palun tehke nii lühidalt kui võimalik ja siis on härra Haanil kümme-viisteist minutit vastamiseks. härra Aleksandrovitš, järgmisena palun. lugupeetud volinik, ma jälgisin teie tehtud tööd Põhja-Makedoonias väga tähelepanelikult ja võin täna kinnitada siin saalis, et te olite suurepärane esindaja Euroopa Liidu nimel. Te panustasite sellesse, et Makedoonia kodanike hulgas Euroopa Liidu väärtust tõsta. nüüd arvestades seda, mida kolleegid on siiani öelnud, võin ka öelda, et kui Euroopa Liit ei tegutse, siis selle vaakumi täidab Venemaa. ja ajalugu on seda korduvalt kinnitanud praegusel hetkel hakkab vastav riik ellu viima NATO ja Euroopa Liidu vastast poliitikat. Serbia on siin heaks näiteks. praegusel hetkel Serbia valitsus ja Serbia president on öelnud, et Serbia on Balkanil Venemaa satelliit, sellega tugevdatakse koostööd nii majanduses kui sõjaväe valdkonna, sõjanduse valdkonnas Venemaaga. oluline on silmas pidada inimõiguste ja põhiõiguste austamist, õigusriigi põhimõtteid. kuigi Prantsusmaa ja Venemaa vahel on väga sõbralikud suhted, siis Montenegro, Põhja-Makedoonia, loodetavasti ka Kosovo ja Serbia ikkagi püüdlevad euroopalike väärtuste poole. Bulgaaria siiani on kinnitanud oma vankumatut toetust nendele riikidele selles piirkonnas, sealhulgas Põhja-Makedooniale ja Albaaniale. aitäh. kõigepealt saab nüüd sõna kolleeg Sorina. aitäh ma nõustun Natali murega, et me ei ole partnerluse teemat põhjalikult käsitlenud. Te teate, et parlamendis oleme hääletanud Egiptuse puhul resolutsiooni üle. Egiptus on oluline partner Lähis-Idas, aga ka Magrebi piirkonnas. seega mul on kaks küsimust. esiteks. mõned partnerlussuhted Egiptusega on jahenenud, kas te võiksite ka seda käsitleda, kas see on nüüd natukene sulanud? on mõned tegevused äh, jälle avatud, arvestades seda, et Egiptus ei ole austanud relvaembargot Liibüa vastu? Uh, aitäh kolleeg Smoševitš, ma tahtsin teile näidata oma kotti. selle koti ma sain Thessalonikis kaks tuhat kolm. ja ma kannan seda endaga kaasas. sellega ma väljendan lootust, et see lubadus, mida andsid suveräänsed Euroopa Liidu liikmesriigid Balkanile, et see lubadus ka ellu viiakse, et me täidame oma lubadused aga kuna teie vastutusalas oli ka naabruspoliitika, tahtsin küsida ühe idapartnerluse riigi kohta. mina elan Valgevene piiri lähedal. kas teil on mingeid ettepanekuid, kuidas selle pisut keeruka naabriga toime tulla siin meie naabruspoliitika äärealal? aitäh ja nüüd härra Mavrides viimasena suur tänu. eelmise ametiaja jooksul tihti ma ei olnud teiega nõus ja mul oli ka palju pettusin korduvalt, aga kuna täna kohtume selle teema osas ilmselt viimast korda, tahtsin teile midagi öelda mulle meenub väga elavalt see deklaratsioon, mille te tegite, kui me kõik küsisime üksteiselt selle kohta, kui toimus see võimu haaramise katse Türgis, kuidas kümned tuhanded nimed olid selles nimekirjas, mis olid juba koostatud ja mida Erdogan hakkas välja saatma. me kõik ju teame tegelikult, mis seal juhtus aga üks märkus veel. meil on praegu väga veider olukord äh, Türgi puhul. ametlikult on tegemist kandidaatriigiga, aga samal ajal hiljuti Euroopa Nõukogu leidis, et Türgi käitumine teatud mõttes on ebaseaduslik, mis puudutab Küprost Proust ja majanduspiirkond ja seda tuleb karistada. ja teiseks, mis puudutab nüüd Lääne-Balkanit, me kõik tahame, et Euroopa Liit liiguks edasi kiiresti, et me suudaksime liikuda ja laieneda sinna piirkonda, vähendada Venemaa mõju ja ka Türgi mõju. kas, see on ju naljakas et Türgi on kandidaatriik, kes peaks mingi hetk liituma ja samal ajal me ütleme, et me tahame võidelda Türgi mõjuvõimu vastu. mida te sellest arvate? Right, colleagues, thank you for aitäh, kolleegid, suur tänu nende küsimuste eest volinik Haan, kuna te saite tõesti nii palju küsimusi, teil on kümme minutit aega, veerand tundi või kõige rohkem, kui lubate, et Maroko osas me nii põhjalikku arutelu ei pea. ainult sellisel juhul võib äh, volinik Haan äh, veerand tundi kõneleda, sest kümme kolmkümmend tuleb meil järgmine küleleja. palun, viisteist minutit. aitäh. kõigepealt me peaksime ja võiksime ja tulekski eh, minu portfelli erinevate osade eh, kohta teha erinevad istungid, eh, näiteks lõunanaabrus ja Belkan, Balkan, vabandust, on midagi hoopis teistsugust, aga lühidalt vastan nendele üksikutele küsimustele. kui rääkisime siin põhiliselt Lääne-Balkanist, kõigepealt Lääne-Balkani puhul tuletaksin meelde, et ei ole vaidlusalune küsimus see, et need kuus riiki on peamiselt äh, ümbritsetud äh, Euroopa Liidu liik-, riikidega vastavalt artiklile nelikümmend üheksa Lissaboni lepingus on neil õigus äh, otsida mm, ja taotleda Euroopa Liidu liikmelisust. oluline on siin nüüd tõsiselt nende asjadega tegeleda, ma arvan, et eelkõnelejad siin mitmed ütlesid ka väga selgelt, et viimastel aastatel tegelikult isegi võib öelda, aastakümneid, kui Thessaloniki võtame ka siia sisse, et on ikka ja jälle öeldud selle, see välja, et riikidel on liitumisperspektiiv, see on meie usaldusväärsuse küsimus. kas me, kui asjad lähevad tõsiseks, peame oma lubadustest kinni, kas jah või ei? ja enesekriitiliselt peame me nägema seda asja nii, nagu ta on, nimelt meil on usaldusväärsuse probleem kui me räägime Põhja-Makedooniast ja Albaaniast, eh, siin oleme eh, pannud paika selged tingimused. arvestades sellega, et kui need tingimused on täidetud, eh, siis alustatakse liitumisläbirääkimisi. ja need tingimused, nendele panid liikmesriigid ühehäälselt käe alla ei ole niimoodi olnud, et äh, kuidagi üksi või eraldi äh, komisjon on need tingimused sätestanud ja siis äh, survestanud partnerriike, aga ei, tegemist on pikkade konsultatsiooniprotsesside tulemusena sündinud otsustest, millele on tegelikult kõik liikmesriigid oma jah sõna öelnud. ei ole kuskilt peale need surutud, vaid laiapõhjaliselt on otsustatud ja üheskoos otsustatud ja kui pärast äh, põhjalikku hindamist, pärast pikki arutelusid ja see kõik on olnud väga läbipaistev protsess, kui need ringid, riigid siis äh, tule, neid tingimusi täidavad, peaks olema täiesti iseenesestmõistetav, et sellele tuleks siis äh, positiivselt reageerida ning alustada liik-, liitumisläbirääkimisi ja siin saan ainult toetada ja tugevdada neid kolleege, kes viitasid sellele, et liitumisläbirääkimised ja roheline tuli tegelikult ei tähenda seda, et läbirääkimised algavad kohe, vaid neid tuleb ju ka veel ette valmistada. nii et rohelise tule ja esimese peatüki avamise vahel on veel kuid ja esimese peatüki avamine vähemalt praeguste reeglite järgi on vaja ka otsustada liikmesriikide ühehäälsuse põhimõttel. nii et veel kord, roheline tuli tähendab sõna otseses mõttes signaali. signaal oleks see olnud, et nüüd peaks startima, järgmise sammu juurde asuma. see oleks tunnustavaks eh, signaaliks ka praegu saavutatu üle ja mida see tähendab teiste riikide jaoks? sissejuhatav sõnavõtus, ma arvan, ma olin päris selgesõnaline, aga ma kordan hea meelega üle. me oleme näinud seda, eh, kuidas eh, positiivselt eh, kokkulepitu mõjutas piirkonna arenguid. positiivset kadedust tegelikult tekitas see teistes riikides algas dialoog Serbia ja Kosovo vahel, sest nemad ei tahtnud jääda taha. ka teiste äh, regiooni riikide jaoks mõjutas see samuti, sest keegi ei tahtnud äh, maha jääda sellest rongist. nii et iga positiivne samm Euroopa integratsiooni jaoks eh, toob kaasa järelmid teiste riikide jaoks. ja vastupidi, kui me ei täida oma lubadusi, ei liiguta siin asju, siis meie mõju kannatab ka teistes riikides. ja küsimus, kuidas Serbia dia-, koostöödialoog edasi läheb ma arvan, et Serbia perspektiivist on mõistlik see, positiivset tulemust toob see ja äh, täidab äh, mingisugust funktsiooni äh, leppida kokku ka teiste riikide vahel. mõistlik on see siis, kui on mingisugune Euroopa perspektiiv ja Kosovo vaatenurgast ma näen asju positiivselt pigem järgmiste poliitiliste arengute jaoks selles riigis. loodetavasti lepitakse valitsuse tekkes õige pea kokku, et tegemist oleks valitsusega, mis moodustatakse selleks, et nad näiteks keskenduvad sellele, et õigusriigi põhimõtete vajakajäämist kompenseerida ja põhimõtteid rakendada. aga ma arvan, et suur präänik, kui tahate, on just see Euroopa perspektiiv. ja loomulikult me räägime sellest palju ja õigusega ja osaliselt isegi riikides endis öeldakse, et need reformid, mis meie Euroopa Liiduna püüame äh, edendada, äh, seal on eelkõige kodanike huvides. küsimus ei ole selles, et äh, need riigid ja meie, kes me siin istume, siin kuidagi rõõmustame selle üle, ei. oluline on see, et elutingimused tavainimestele nendes regioonides paremaks muutuvad. ja siin on väga selge et Euroopa perspektiiv on kõige suuremaks hoogustajaks ja mootoriks. suurim probleem või üks suurematest eh, probleemidest regioonis, mis puudutab eh, ka liikmesriike Euroopa Liidus, on ajude eh, väljavool, head inimesed, kes on haritud, noored, pühendunud millal iganes nad saavad ja suudavad, lähevad teistesse Euroopa äh, piirkondadesse, eriti just Euroopa Liitu, aga mitte eesmärgiga midagi õppida ja tagasi tulla, äh, mis oleks näiteks Erasmuse mudeli kohane, mis meie jaoks oleks ideaaliks, vaid eesmärgiga jäädagi sinna. ja äh, kui asjaolud klapivad, võib-olla rahaülekandeid teha koju või minna koju puhkusele oma pere juurde, aga see ei ole meie huvides et me Euroopa südames ja Lääne-Balkani riigid ei ole äh, mitte äh, Balkani, Lääne-Balkani riigid ei ole mitte Euroopa ääreala, vaid tegelikult äh, asub meie hoovi peal, et seal inimeste elutingimusi parandada, see on meie huvides. ning ka sõna otseses mõttes tekib sellises osas vaakum, kui inimesed ära lähevad, see on julgeoleku jaoks problemaatiline ja kindlasti äh, on oluline panustada ka riigi sotsiaalsele ja majanduslikule arengule meie poolt. paljud äh, need, kes vastutust kannavad, ei ole iseenesest veendunud, et kõiki neid reforme on vaja. aga nad äh, läbu, läbi äh, Euroopa perspektiivi surve näevad seda, et kui äh, lõviosa inimeste sooviks on see, siis on nad äh, sunnitud neid reforme rakendama, nendega tegelema. ning iseenesest see ei juhtuks, juhtub see ainult läbi Euroopaga liitumise perspektiivi. ja siin saan ma ikka jälle öelda, et ilma selle väga selge väljaütlemiseta ei saa me kasutada ka oma mõjuhuuba piirkonnas, sellepärast et nende inimeste huvid on ka meie baashuvid ja küsimused, mida te esitasite, nagu väga paljud nende hulgast, et mis on seal võimalik, mis on mõistlik see otsus või siis õigemini mitteotsus, sest Bosnia-Hertsegoviina, äh, Serbia, Kosovo esindajatega, tegelikult kõikidega, välja arvatud Montenegro, äh, oleme nendega rääkinud ja paljud asjad, me näeme seda, et äh, lihtsalt mõlemalt poolelt on nüüd õhku välja lastud ja väga raske on praegusel hetkel seda usaldust taas üles ehitada ja meil ei ole seetõttu ka võimalik kuidagi neid äh, olulisi asju rakendada, sellepärast et äh, hoog selle tagant on ära. Vene mõju kohta küsiti ja ka äh, kommunikatsiooni kohti. ma ütlesin ka riigijuhtidele hiljuti, et teate ilmselt, et Serbia teeb äh, sõjalisi õppusi rohkem äh, NATO-ga kui Venemaaga, aga vähemalt osaliselt ka Serbia poole pealt ning meedias kajab hoopis vastupidine, et oleks justkui need proportsioonid teistpidi. meie peame kõik äh, oma osa andma selleks, et see kommunikatsioon nii nendes riikides, mida see puudutab, kui ka Euroopa Liidu liikmesriikides õigesti aset leiaks sellepärast et see on tegelikult Serbia äh, puhul üks äh, väga oluline aspekt Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga lähenemine. Äh, kuidas me läbirääkimistega läheme edasi? üldasjade nõukogul arutati seda tegelikult viimase asjana peaaegu, et et uue teemana see tuli päevakorda. pean ütlema väga otse, et see mida ma olen praegu öelnud, juba eksisteerib, on olemas. nimelt õigusriigi põhimõtete küsimine, liitumisläbirääkimiste alustamine kui selline automaatselt ju ei vii liikmelisusena, ikkagi küsimus on vastuvõtusuutlikkuses riigi puhul. me oleme Türgi puhul äh, ju seda arutanud. Äh, samuti on äh, küsimus tasakaalus, et kui õigusriigi põhimõtetes on vähikäiku tehtud, on võimalik liitumisläbirääkimised katkestada ja Montenegrot me ähvardasime selles osas juba mõned aastad tagasi, ainult see ähvardus tegelikult andis uue tõuke uuesti sisse nende poolt positiivsetele arengutele. nii et siin on meil erinevaid võimalusi, mida juba kasutatakse ja äh, vastavalt reageerida samuti saame. Äh, me oleme mõelnud selle peale, et järgmises finantsperioodis me mitte ainult äh, me ei hääleta riigile äh, Äh, sihtotstarvel ette nähtud vahendeid, vaid et temaatilistes valdkonnad võtame ka ette äh, niimoodi, et äh, kasutada ära kõige paremaid võimalusi nende konkurentsivõime parandamiseks ning et konkurentsi ka õhutada nende riikide endi vahel, et edasi minna. aga minu järeltulija, kui ta ametisse kinnitatakse on avatud, eh, keegi ja miski ei ole täiuslik, asju saab alati parendada, aga oluline on teada, kas tõesti tõsiselt mõeldi seda, mõeldi seda teemana või on eh, pigem, eh, kannab tooni see, et öeldi, et läbirääkimisi ei saa alustada. mul oleks veel paljutki öelda, aga siinkohal teen pausi. idapartnerlus veel lühidalt puudutan ka seda. Ukraina, Moldaavia ja Gruusia. ma olen nende riikide esindajatele alati öelnud ja see kehtib ka praegu, et meil on assotsieerumisleping, meil on eh, DCFTA ja kõik need eh, riigid on sõna otseses mõttes kasutama hakanud neid võimalusi ja minu arust peaks praegu fookus olema keskendunud sellele, et neid võimalusi kasutatakse kõikehõlmavalt, mis esimesena viib selleni, et majandusarengut äh, hoogustavad need mehhanismid. me oleme näinud, et kaubavahetuse maht äh, kolme riigi ja Euroopa vahel on oluliselt kasvanud, eriti just nendest kolmest Euroopas, riigist Euroopa suunal ja äh, vastavalt Euroopa standarditele äh, on need kaubad, mis on väga positiivne äh, ning nendel riikidel oli ja on negatiivne kaubandusbilanss, asjad paranevad, aga võimalusi on veelgi rohkem ja nendele võimalustele me peaksimegi keskenduma. just institutsioonide stabiliseerumisele ja infrastruktuuri parendamisele Äh, rändustasude ärakaotamise äh, teema tõstatasin ma juba ise mõned aastad tagasi. ma ei teadnud, et ma äh, lasin sellega, viskasin õhku terve hulga küsimusi aga Euroopas läks meil kümme aastat aega, et selle asjaga hakkama saada. Balkanis oleme me nüüd aga esimese sammu teinud. meil on kogemusi, kuidas selle teemaga ümber käia. aga väljakutse seisab ju selles, et me siin töötame koos ettevõtetega, kes on kasumile suunatud ja me peame leidma siin mingi manööverdamisruumi, kuidas edasi minna. aga jah, eesmärk see on. üks eesmärk on rändlustalud, tasud selle piirkonna sees ära kaotada, aga siis loomulikult ka Lääne-Balkani ja Euroopa Liidu riikide vahel rändlustasusid oluliselt madaldada. Valgevene osas võiksime me veel ühe eraldi diskussiooni maha pidada. siin on eesmärk partnerlus prioriteetidega lõpuks saada ühele poole. aga mitte Prantsusmaal ei ole peidus see lahendus, vaid Leedus, kuidas Ostovetsi tuumajaamaga edasi saab. Lõuna äh, osas äh, igasugune tähelepanu on oluline Tuneesia puhul oleme me toetanud kolmesaja miljoni euroga aastas seda riiki. võitleme alati selle eest, et neid vahendeid kasutatakse mõistlikult. praegune poliitiline olukord ei aita neid väljakutseid mitte lihtsamaks teha, hoopis vastupidi. me peame toetama seda riiki oma demokraatia püüdlustes ja sama lugu kehtib ka Egiptuse puhul me püüame siin vastava toetuse eh, läbi, eriti just vabakonna eh, toetuse, aga ka parlamendi toetuse läbi eh, saavutada seda, et parlamentaarne demokraatia tugevdub ning ka sektoraalsed poliitikad, näiteks energia tõhususse investeerimine on ka meie endi huvides. nii et me püüame siin väga konkreetsetes valdkondades tegutseda. me oleme teadlikud, millised on meie võimalused ja millised on meie piirangud, aga Egiptus on Türgi kõrval ja äh, Ukraina on äh, Euroopa Liidu naabruskonna riikidest vast kõige olulisem, nii et äh, siin on põhjusi tegutseda ja rohkem ja tõhusamalt. tahaksin teid tänada veel kord koostöö eest, eriti just nende öö, osas, kes viis aastat tagasi juba siin olid, alustame härra esimehest paljud teie hulgast on aktiivselt nendes regioonides kaasa aidanud ja olnud pühendunud sellele, et kõik see, mis saaks stabiilsemaks muudetud, on ka stabiilsemaks muudetud. mina oma ametist lahkun järgneva nädalate jooksul, usun, aga minu mõtted ja äh, kaasa aitamise võimalus äh, tegelikult äh, seob mind ikkagi nende regioonidega endiselt, aitäh! armas Johannes Hahn, aplaus näitas et väliskomisjon on väga tänulik teile selle töö eest, äh, mida te olete teinud viimase viie aasta jooksul ja tahaksin öelda, et äh, me tundsime, et sa olid ka meie volinik, sellepärast et Johannes Haan oli väga äh, tihti meie ees ja väga regulaarselt. paljud küsimused said küsitud ja vastatud. Mm, neid küsimusi esitame me ka teie järeltulijale ning mis puudutab äh, ida- ja lõunapartnerlust ja äh, Lääne-Balkani riike, siis me räägime siin sellest ikka ja jälle. suur aitäh veel kord, Johannes ha Haan ja läheme järgmise päevakorrapunktiga kohe edasi, mis on kinnine päevakorrapunkt ja seetõttu palun kõiki neid, kellel ei ole siia ruumi praegusel hetkel asja äh,, minna saalist välja. ja kes lähevad ära, siis palun teha seda kiiresti ilma väga intensiivselt ja lärmakalt jutlemata.